see kinnitamiseks järgmisele täiskogule. ning samuti ka kõik raportid, mis äh, tänasel äh, hääletusel vastu võeti. me lõpetame nüüd tänase istungi.